Okay. <laughs> Thank you. ma tänan. minu tänud kõigile. tegemist on nüüd erakorralise kohtumisega. nii et jälle peame päevakorra vastu võtma ja kas ma võin eeldada, et päevakord on heaks kiidetud, ma tänan. ja meil on kaks teadaannet ka. kõigepealt muudatusettepanekute uus tähtaeg raporti eelnõuks, kus käsitletakse Euroopa Liidu programme selleks, et konkreetseid meetmeid finantsaruandluse auditi vallas tugevdada kaks tuhat neliteist kaks tuhat kakskümmend. härra Stolojanov on meie raportööriks ja tema tegi ettepaneku edasi lükata muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ja uus tähtaeg on kümnes juuni kell viis. nii et see on see uus tähtaeg ja me anname teile ka uue äh, päevakava siis õige pea selle raporti kohta. härra Asmusseni ootame veel, aga me saame juba alustada sellega, et volinik teeb oma ettekande, ärgem siis kaotagem aega ja loodetavasti siis, kui küsimuste juurde jõuame, ka härra Asmussen on juba kohal ja viib meid kurssi viimase seisuga. nii et ma tervitan volinikku siin komisjonis, see on esimene kohtumine siin komisjonis Troikaga, kaks kolmandikku Troikast on, oleme juba mm, kohtunud ja eh, täna me tahame arutada Küprost ja Troikaga võib-olla toimub meil ka tulevikus kohtumisi ja siis me koondame tähelepanu konkreetsetele riikidele, aga võib-olla ka käsitleme üldisemaid küsimusi. nii et meil on kavas selliseid Troikaga kohtumisi korraldada ka tulevikus selleks, et mõista paremini neid protsesse ja metoodikaid, mida kasutatakse, et kodanikud tõesti paremini teaksid, kuidas otsuseid langetatakse. nii et mul on hea meel ka, et need küsimused mõte, eh, mis ma eile välja hüüdsin härra Dissenblomi juuresolekul, on nüüd välja saadetud kõikidele, kes eh, kuulamisele eh, tulid ja seal on ka vastused komisjonilt, Euroopa Keskpangalt eile õhtul valmisid vastused nendele küsimustele, nii et me neid rohkem ei esita, aga seal on väga huvitavat informatsiooni ja ma endiselt tahaksin teada, milline on selle dokumendi staatus, kas võib teda ka avalikkusele tutvustada. hetkel on ta küll saadikutele mõeldud dokument, nii et see on Keskpanga ühisvastus, mida me siit loeme, aga ka likviidsusabist räägitakse mm seda teeb siis vastutav asutus, kes selle kohta vastuse andis. nii et eh, ühe, tegemist on ühisvastusega, aga seal on ka konkreetseid institutsioonide vastuseid selles dokumendis, nii et ma tänan kõiki vastuste eest Okay. We, we thought you'd get here by the time I'd finished the announcement, so uh... <laughs> jah, te tulite väga õigel ajal, ma just lõpetan oma teadaandeid. nii et tere tulemast meie komisjoni eh, troika liikmena ja tervitame teid Küprose teemal toimuvale kohtumisele. kõigepealt ma annan sõna eh, Olli Reinile ja seejärel saab sõna härra Asmussen. pärast seda on meil viieminutiline küsimuste ja vastuste voor kõigepealt ja siis jälle uuesti viieminutiline voor. nii et teie, kes te küsimuse esitate, olge mõistlikud. kui igaüks teist küsib kolm küsimust nelja ja poole minuti jooksul, siis see asi lihtsalt ei toimiks. nii et äh, esitage küsimus selle isikule, kes vastutab selle teema eest, aga äh, me palume küsimused lühidalt esitada ja meil on sellised viieminutilised äh, Eh, voorud. nii et eh, kui teie neli ja pool minutit küsimust esitate, siis ainult pool minutit jääb vastuseks. nii et palun pidagem ajast korralikult kinni. me ei tahaks väga ajaga hätta sattuda, nii et palun, volinik, nüüd on sõna teil. ma tänan, proua esimees, lugupeetud saadikud, suur tänu selle võimaluse eest arutada teiega siin Küprose majanduse toetamise programmi Eh, kirjalikud vastused teie küsimustele me saatsime juba välja, nii et lugege palun neid ka. pärast seda, kui programmi osas kokku lepiti märtsikuus, siis esimesed eh, maksed eh, on maikuu keskpaigas. nii et paari päeva pärast ja tänu sellele saab Küpros ära hoida sellise kaootilise maksekohustuste täitmata jätmise, sest sellel olnuks väga dramaatilised tagajärjed Küprose rahvale nüüd peaküsimus on järgmine. E, miks Küpros sattus sellisesse väga e, ränka finantsolukorda, et ta pidi paluma abi toetusprogrammist ja miks kulus üheksa kuud sellest ajast peale, kui e, taotlus esitati ja siis anti nõusolek Küprose programmis osaleda. probleemid Küprosel ju kuhjusid aastate jooksul, paljude aastate jooksul ja üheks probleemiks oli see ülisuur pangandussektor, mis meelitas ligi välishoiustajaid väga-väga soodsatel tingimustel. ja pangandusprobleemid süvenesid seetõttu, et riskide haldamine oli väga eh, ebapiisav ja ei olnud ka korralikku järelevalvet kõige suurema Küprose pankade üle ja riskid eh, muutusid väga-väga suureks. nii et me komisjoniga hoiatasime Küprost juba päris alguses, et probleemid neil kuhjuvad ja ütlesime, et millised tagajärjed sellel kõigel on majandusele ja fiskaalsele tasakaalustamatusele. andsime soovitused ka esimese Euroopa poolaasta raames juunikuus kaks tuhat üksteist Küprosele ja seejärel novembris kaks tuhat üksteist me teatasime Küprose ametivõimudele, et finantsabiprogramm on nende jaoks täiesti vältimatu, kui nad tõesti mm, tahavad äh, tegeleda kohe oma majandusprobleemidega. ja Küpros lõpuks palus finantsabi, aga ta tegi seda alles juunis kaks tuhat kaksteist möödunud aastal siis. nii et äh, kahju, et Küprosel võttis rohkem kui pool aastat, et mõista, kuivõrd tõsine on nende olukord ja et nende ärimudel ei ole ju sugugi jätkusuutlik. ja väga kahju on ka sellest, et Küprosel kulus veel üheksa kuud selleks, et kokku leppida Eurogrupiga ja nüüd ma meenutan teile komisjoni rolli Euroopa stabiilsusmehhanismi programmis. tegemist on valitsustevahelise lepingu mehhanismiga ja eesmärgiks on euroala liikmete nimel tegutsema asuda. seal, sinna hulka kuulub ka siis vastastikuse mõistmise memorandumi läbirääkimine <clears throat> troikal. nii et komisjon eh, eh, valmistas ette toetusprogrammi Küprosele ja siin me tegelesime kolme asjaga. kõigepealt tahame aidata Küprose taas jätkusuutliku kasvu teele, eh, on vaja tagada finantsstabiilsus Küprosel ja kogu Euroopas ja kolmas aspekt on vaja kaitsta euro puutumatuse terviklikkust ja ühtset siseturgu. nii et komisjon töötas äh, selle kallal, et korrigeerida Küprose pangandussüsteemi ja reaalmajandust ja samas oli meil vaja tagada eh, võlgade tasumise jätkusuutlikkus ja piisav finantseerimine Küprosel. aga selline otsustamatus ja viivitused ja need väga suured finantspiirangud tegelikult piirasid meie valikuvõimalusi selles olukorras ja euroala liikmesriigid olid valmis andma kuni kümme miljardit eurot toetuseks Küprosele. aga Küpros ise pidi ka mobiliseerima suured siseressursid selleks, et ülejäänud finantseerimisvajadused katta, seda siis mitmesuguste fiskaalmeetmete kaudu ja ka koorma jagamise kaudu võlausaldajatega pangandussektoris ja märtsikuuks majandusolukord oli juba nii hulluks läinud Küprosel, et selline järk-järguline majanduse korrigeerimise stsenaarium, mida meie eelistanuks, ei olnud enam võimalik. ja eriti pankade olukord äh, läks iga päevaga ja väga kiiresti aina hullemaks ja üsna pea oli selge, et suuruselt teine pank, Laiki pank, tuleb kohe talle kohaldada kriisilahendust, sest eh, muidu võinuks kogu pangandussüsteem täielikult kokku variseda ja see tähendanuks seda, et hoiused öö, eh, oleks kaduma läinud ja riik oleks muutunud maksujõuetuks. ja see olnuks katastroof Küprosele, Küprose rahvale üks kriitiline samm, mis tollal astuti, oli Kreeka operatsioonide eraldamine Küprose pankades. see oli midagi, mida Troika partnerid julgustasid Küpros tegema. ja selle operatsiooni edukas lõpuleviimine on olnud väga tähtis selleks, et tagada finantsstabiilsus ja usaldus Euroopas nüüd on tähelepanu koondanud finantsabiprogrammi rakendamisele, mis peab aitama Küprosel korrigeerida ülemäärast eelarve puudujääki. selle programmi peaeesmärk on reformida pangandussektorit et äh, sellise põhjaliku restruktureerimise kaudu tagada äh, riigi rahanduse äh, tervislik seisund jälle ja tõesti asuda uuesti majanduskasvu ja töökohtade loomise teele. ja programm meie tulemuseks on tugevam ja läbipaistvam pangandussektor ka õiguslik raamistik on vaja reformida selleks, et võidelda rahapesu vastu ning on vaja Eh, tõesti tõhusalt programm ellu rakendada. ja see on eeltingimus, et ESM-ist raha saada. komisjon seisab Küprose rahva kõrval sellel raskel ajal nende jaoks ja aitab neil majandust taas üles ehitada. me anname tehnilist abi Küprosele toetusrühma kaudu ja ma usun, et me saame ka teie toetusele loota ja mobiliseerida vajalikud ressursid Küprose jaoks nii kiiresti ja tõhusalt, kui võimalik. lugupeetud esimees, lugupeetud saadikud, lõpetuseks ma teen ettepaneku, et me mõtleme nende nelja õppetunni peale, mis meil on. kõigepealt äh, äh, asi peab olema selge, tagatud, kindlustatud hoiustega. Euro rühm ja Küpros tõesti tegid kiired korrektiivid ja rõhutasid, et tagatud hoiused on ka tõesti tagatud Euroopas. teiseks, meil on vaja pangandusliitu kõigi selle elementidega, ühtne järelevalvemehhanism ja ühtne kriisilahendusmehhanism on selleks vajalikud, et ära hoida sellised jätkusuutmatud pangandussektorid, nagu me Küprosel kogesime ja sellel on Küprose majandusel ju olnud väga negatiivsed tagajärjed ja see paneb ohtu ka euroala finantsstabiilsuse tervikuna. ja kolmandaks, kui muutub äh, tõesti äh, vältimatuks, et riigil on vaja anda finantsabi, siis on tähtis, et tõesti meetmeid võetaks võimalikult kiiresti ja et sellest ka aru saadakse, et seda tuleb teha, sest igasugused viivitused on väga kulukad majandusele ja ühiskonnale ja finantsstabiilsusele tervikuna. ja neljandaks tuleb äh, mõista neid äh, struktuurseid probleeme, mis meil otsuste langetamise vallas finantsabi andmisel Euroopa Liidus eksisteerivad. meil on vaja lõpule viia majandus- ja rahaliit. ja see praegune valitsustevaheline kord tuleb üle viia ühenduse raamistikku ja me eh, peame ka aruandlust tugevdama, kaasama paremini parlamendi ning meil on vaja ka euroala välisesindust tugevdada, et me oleksime ühtsed ja kõneleksime ühel häälel, eh, seda nii IMF-is kui ka G kahekümnes. Eh, jah, see maailma majanduse juhtimine, eh, ka seal peab meie hääl kõvemini kõlama. ja lõpetuseks mõned isiklikud, poolisiklikud märkused. viis aastat ma nägin kõvasti vaeva laienemise volinikuna selle nimel, et soodustada Küprose taasühendamist, aga kahjuks pean märkima, et mingit otsustavat edasiliikumist selles vallas ei ole toimunud ja saare taasühendamine samas annaks väga tugeva tõuke Küprose majanduse ja ühiskonna arengule. nüüd on tõesti päramine aeg see protsess uuesti käivitada ja eesmärgiks peab olema Küprose taasühendamine. ma tänan tähelepanu eest. suur aitäh! Need, kes me oleme siin, kindlasti mäletavad teie pingutusi eelmise komisjoni koosseisus. nüüd annan aga sõna Rapa Keskpangale. tere tulemast! Yes, dear Madam Chair, honorable members of proua juhataja, auväärt parlamendiliikmed, suur tänu, et kutsusite mind siia arutelule, mis käsitleb Küprosele antavat finantsabi. ma arvan, et seda juba korra oleme ka teinud Kreeka puhul ja nüüd on asjad tugevamale õiguslikule alusele seatud arvestades siis meiepoolseid tegevusi. Nende otsuste sisu ja protsess, kuidas nende otsusteni jõuti, on põhjalikult ja vastuoluliselt äh, läbi arutatud kõikjal, ka siin kojas. seetõttu on mul tõesti hea meel, et mulle on antud võimalus jagada Euroopa Keskpanga arvamusi selles kohas ja osaleda selles avalikus arutelus. kasutan juhust tänada Troika partnereid tohutult hea koostöö eest ja eriti Olli Reini koos tema meeskonnaga tahan tänada isiklikult kõige selle töö eest, mis me oleme koos teinud selle raske olukorra lahendamiseks. enne kui hakkame arutama selle programmi põhielemente, on vajalik mõista, kuidas Küpros jõudis niisugusesse raskesse olukorda. miks olid need miks lubati areneda niivõrd rasketel ja niivõrd suurtel tasakaalunihetel? ja mille poolest olid need väljakutsed, mis Küproses seisid, nii erakorralised? ja need on minu arvates põhimõttelised küsimused, mida me loodetavasti saame ka täna käsitleda. pärast äh, volinik Reini äh, sissejuhatavaid märkusi tahaksin mina pöörata tähelepanu siis pangandussektorile kahe tuhandendatel aastatel arenes Küprose majandus üsna äh, tasakaalustamatu ärimudeli suunas, kus põhirõhk ja liiga suur rõhk oli finantssektoril. riik pro-, püüvis, püüdis saada põhiliseks rahvusvaheliseks pangandusteenuste osutajaks ja sisse tuli väga palju välishoiuseid bilansimahud kasvasid dramaatiliselt viimaste aastate jooksul nii äh, kodumaisel kui ka välismaises perspektiivis. ja üldine pangandussektor äh, esindas rohkem kui seitsesadat protsenti SKP-st ja tööhõive poolest oli iga kolmas töökoht seotud finantssektori või professionaalsete teenuste osutamise sektoriga äh, asjakohaste poliitikavahendite aktiivne kasutamine oleks ja ole, oleks võinud ja oleks ka tõepoolest pidanud panema piiri sellistele jätkusuutmatutele arengutele, aga usaldatavusnorm, normatiivide järgimine oli liiga nõrk ning see ei hoidnud ära selle suure finantssektori äh, kujunemist. varade kasv oli kiirem ja see tähendas seda, et pangad muutusid järjest rohkem äh, mm, riskialtiteks ja neil olid väga, nad püüdsid hoiuseid juurde äh, meelitada, pakkusid kõrgemaid hoiuseintresse, mis oli peaaegu kaks protsenti kõrgemad kui mujal euroalal. Äh, krediidimahtude kasv ja ka ebakohased laenu andmise tavad, tavad äh, andsid hoogu juurde kodus, kodumaisele kinnisvaramullile. kui see mull aga lõhkes, siis kasvas ka dramaatiliselt halbade laenude hulk ning Küprose pangad kaotasid ka väga palju tänu Kreeka äh, võlgade restruktureerimisele, mistõttu nende bilansid läksid veelgi viletsamaks. selline kallutatud majandusmudel ei piirdunud ainult pangandussektoriga, samal ajal kujunesid välja nii välis- kui sise Eh, valdkonnas eh, tasakaalunihked, nagu ka Olli Rehn nimetas. nimelt eh, oli tohutu suur jooksevkonto puudujääk, konkurentsivõimes anti vägagi järele avaliku sektori defitsiit ja võlg oli kasvamas. ja sellepärast mm, oli Küpros väga viletsas olukorras selleks, et oma panganduse probleemidega toime tulla ja need probleemid olid tõesti väga suured võrreldes selle maja, riigi väga väikese majandusega. Need kaks suurimat panka, mis moodustasid poole kodumaisest pangandussektorist, vajasid kuni üheksa miljardit kapitalina, see moodustab nelikümmend neli protsenti SKP-st ja <clears throat> nii tuli välja siis sõltumatust due diligence ettevõtte auditist, mis viidi läbi veebruaris sellel aastal Äh, kui riik oleks hakanud neid tohutu suuri rekapitaliseerimise vajadusi oma õlgadele võtma, siis oleks riigi võlg kasvanud saja neljakümne viie protsendini SKP-st ja see oleks muut-, äh, avaliku sektori äh, võlakoorma muutnud ebajätkusuutlikuks. samal ajal aga oli väga vähe võimalusi traditsioonilisel viisil koormat jagada, arvestades seda, et pangakreeditoride äh, oli väga vähe madala nõudeõigusega laene. kõik see muutis olukorra väga erakorraliseks Küproses ja seal olid väga suured väljakutsed. seda kõike tulebki meeles pidada, kui hakata arutama äh, seda, kuidasmoodi see päästeprogramm üles ehitati Need kolm põhiasja, mida me vastastikuse mõistmise memorandumi läbirääkimistel silmas pidasime, olid järgmised. esiteks oli vaja vähendada neid riske, mis tulene-, olid seotud finantssektoriga, teiseks äh, säilitada võlgnevuste jätkusuutlikkus ja kolmandaks tagada sellised tingimused, mis aitaksid äh, riiki pöörata jälle kestlikule ja tasakaalustatud kasvule. ja nende kolme eesmärgi kombineerimine on olnud vägagi keerukas, et mitte öelda rohkemat. ühelt poolt pidi see, pidi saavutatama õige tasakaal lühiajaliste finantsstabiilsusmurede ja pikaajaliste jätkusuut-, võlgade jätkusuutlikkuse osas ja samuti tuli seda kõike vaadata poliitilises kontekstis, mille, kus oli tarvis ühehäälseid otsuseid nii eurorühmas kui ka Euroopa stabiilsusmehhanismi organites. tänu neile erakorralistele asjaoludele nii majanduses kui poliitilises äh, plaanis võtsid läbirääkimised liiga palju aega ja olukord muutus kriitiliseks äh, sellepärast pidi Keskpank tegutsema. Äh, oli tarvis anda erakorralist likviidsusabi. seda taotles siis ähm, äh, riigi keskpank selleks, et toetada makse, maksejõulisi pankad, panku nende likviidsusprobleemidega. aga ilma äh, sellise usaldusväärse rekapitaliseerimise väljavaateta need äh, ei oleks äh, ka selle abiga kaks suurimat ja samas nõrgimat Küprose panka ikkagi maksejõuliseks jäänud ja samas eh, sellise täiendava abi andmine ei oleks olnud kooskõlas ei eurosüsteemi reeglite ega ka lepingute sätetega. sellepärast otsustas kahekümne esimesel märtsil Euroopa Keskpank, et kui erakorralist likviidsusabi antakse, siis seda tehakse ainult siis, kui eh, selline programm on kava, eh, juba paika pandud, mis tagaks nende asjaomaste pankade maksejõulisuse. ja pärast seda, kui eurorühm kahekümne viiendal märtsil kokkuleppele jõudis, ei olnud ka Euroopa Keskpank vastu sellele taotlusele anda Küprose Keskpangale erakorralist likviidsusabi. ja mõlemal juhul äh, Euroopa Keskpank äh, käitus täpselt oma reeglite kohaselt ja rakendas neid reegleid ei rohkemat ega vähemat. lõpuks näitab see kokkulepitud abiprogramm neid kolme eesmärki, mida ma juba varem mainisin. eriti otsustati siis äh, tagada neid kahe suurema panga kapitalivajadusi eksklusiivselt eh, kindlustamata hoiustajate ja nii eh, kõrgema ja madalama nõudeõigusega võlgade omanike panuste abil. kreeditorid eh, nendes kahes pangas ei oleks niikuinii jäänud halvemasse olukorda kui siis, kui eh, see, need pangad oleksid likvideeritud, sest see oleks olnud see alternatiiv selleks, see oli vajalik selleks, et tagada avaliku sektori võlgnevuste jätkusuutlikkus ja samuti, et luua tingimused kestliku ja tasakaalustatud kasvu jaoks. lisaks näeb Euroopa Liidu IMF-i programm ette selle, et äh, Küprose pangandussektor vähendatakse kiiresti ja märkimisväärselt umbes viiesaja viiekümnelt protsendist SKP-st kolmesaja viiekümnele protsendile SKP-st selle programmi alguses. see on hädatarvilik selleks, et vähendada tingimuslikke kohustusi, kohustusi, mis tulevikus võiksid sellest tõusta riigile Äh, programm näeb ette ka alla saja tuhande euroste hoiuste täieliku kaitse, nemad ei kannata mitte mingisuguseid kahjusid sellest kriisilahenduse strateegiast. vaatamata nendele pretsedenditutele sammudele, mis siiamaani on võetud, ei ole pangandussektor ikkagi veel stabiilseks muutunud. Äh, koorma jagamise äh, jagamine mõjutas negatiivselt hoiustajate usaldust pankade vastu ja nõudis ka ajutiste ning proportsionaalsete kapitalikontrollide ja hoiuste väljavõtmise piirangute sisseseadmise, eh, seadmist. lühiajalised riskid on suured, <clears throat> sellepärast et eh, see eh, ränk kriis kindlasti mõjutab ka pankade bilansse. suurim pank tugineb endiselt erakorralisele likviidsusabile ja seda väga olulisel määral, sellepärast on väga tarvis võtta, väga vajalik võtta äh, Äh, rangeid samme selleks, et viia finantssektori reform lõpule, taastada äh, usaldus, pangandussüsteemi usaldusväärsus. vaadakem nüüd, milliseid õppetunde me saame Küprose kogemusest õppida. Küprose juhtum on ilmselge märk sellest, kuivõrd oluline on luua pangandusliit nii ruttu kui võimalik. vaid siis suudame me äh, kaotada selle negatiivse seose riikide ja nende pangandussektorite vahel esiteks on see Küprose kriis näidanud meile, et äh, hädatarvilik on ühtse järelevalvemehhanismi kiire jõustumine ja rakendamine. Äh, järelevalve tsentraliseerimine ning ka makromajanduslike usaldatavusnormide tõhus kasutamine peaksid aitama tuua välja ja hoida ära äh, finantssektori tasakaalunihkeid juba varasel, varases etapis. see aitab ka finantssektori Eh, tugevusele kaasa, finantssektori tugevusele, mis on võimeline ise andma oma panuse ka kestlikule kasvule. teiseks näitas see kriis seda, et meil on hädatarvilik luua Euroopa raamistik finantsinstitutsioonide kriisi lahendamiseks. Eh, seal peaks olema selge eh, reeglistik, mis puudutab kohustustest vabastamist kohustutest vabastatavate varade puhvreid ja eelistaks äh, hoiustajaid. sellega seoses peaks uus raamistik panema paika mm, kreeditoride hierarhias äh, hoiustajate koha ning tagama, et hoiuste tagamise kava roll äh, kriisilahenduses ole, piirduks ainult kindlustatud hoiustajate kaitsmisega see annaks, vähendaks riske finantsstabiilsusele ning annab õiguskindluse ning ennustatavuse ka kriisilahenduse olukordades. kolmandaks oleme õppinud seda, et on hädasti tarvis ühtset kriisilahenduse mehhanismi, mis moodustab funda-, olulise samba pangandusliidust ja see on ka hädatarvilik täiendus ühtsele järelevalvemehhanismile. see nõuab eh, keskset tugevat eh, organit mis suudaks õigeaegselt ja öö, äh, erapooletult vastu võtta otsuseid, äh, mis vähendaks ka kriisilahenduse kulusid. Äh, ühtne kriisilahendusmehhanism peaks omama ka oma Euroopa kriisilahendusfondi, millel peaks olema ka juurdepääs ajutiste ja fiskaalselt neutraalsete avaliku sektori toetustele. suur tänu tähelepanu eest ja nüüd ma olen valmis koos ka volinikuga vastama teie küsimustele, aitäh! Thank you very much suur aitäh! nüüd äh, läheme esimese küsimuse esitaja juurde, Rahvapartei nimel Jean-Paul Kuusepp, palun. aitäh! pöördun kõigepealt härra Reini poole, soovin talle öelda, et ma hindasin seda, kuidas ta just olukorda kirjeldas ning ma Äh, suurte raskusteta olen nõus nende õppetundidega, mida ta on saanud sellest kriisist ning nende soovitustega, mis on väga sarnased sellele, mida soovitab Keskpank. minu küsimus on ainult, kas komisjonil on tahet ning vahendeid äh, sundida valitsusi äh, vajalikke meetmeid tarvitusele võtma, sest et me teame, sest et, et seal toimubki takerdumine praegu Euroopas, erinevad valitsused on erinevatel seisukohtadel me näeme, et siin on valitsustevahelise lähenemise piirangud, aga küsimuse esitamise asemel tahan ma teha ühe kommentaari, mis ei ole vist päris otseselt seotud Küprosega. volinik, te ütlesite, et me ei suutnud ennustada, mis toimuma hakkab, me ei mõistnud seda, äh, millised võiksid olla tagajärjed, me ei saanud aru, et Küpros on tegelikku olukorda meie eest peitnud ja seda enne, kui liiga hilja oli. pidades silmas hetke sündmusi, hoiataksin teid selle eest, kuidas osasid komisjoni otsuseid tõlgendatakse teatud riikides ja konkreetsemalt pean ma silmas seda äh, aega, mis on antud selleks, et uuesti tasakaal saavutada. komisjon on seadnud tähtaja selleks, et tagada et äh, maandamine oleks mõistlik mõistliku aja jooksul ning et äh, suudetaks täita need eesmärgid, mis on seatud. aga vaadates, mida on öelnud härra Barroso, seda, milline on see eriline kliima Prantsusmaal hetkel, siis äh, selle tähtaja pikendamist äh, on nähtud kui fundamentaalset muudatust äh, Euroopa finantsstabiilsuspoliitikas ma ei palu, et te oma arvamust siin avaldaksite, aga ma palun, et te pöörduksite ametnike poole vastavates riikides, nagu Prantsusmaa, et te pöörduksite nende poole ning tuvastaksite, mis toimub ning paluksite, et nad informeeriksid teid pidevalt ja hästi selle kohta, kuidas komisjoni ettepanekuid ning otsuseid edastatakse, sest äh, hetkel tekib oht, et äh, Äh, üha rohkem äh, liigutakse eesmärkidest eemale ja see võiks olla väga ohtlik nendele riikidele ning Eurotsooni tasakaalule tervikuna. see on minu ainuke kommentaar. ja ma arvan, et kui komisjon suudab äh, rakendada neid õppetunde, mida te olete siit saanud, siis te kindlasti saate ka parlamendi toetuse. <clears throat> ühesõnaga küsimust siin ei olnud, kas te tahtsite vastata? ma siiski tuvastasin paar küsimust siit. aitäh selle kommentaari ja tagasiside eest. vastuseks teie küsimusele, kas komisjonil on äh, tahet ning vahendeid, millega mõjutada liikmesriikide otsuseid. mis puudutab tahet, siis jah, see on olemas. mis puudutab äh, vahendeid, siis pean andma teile täpsema vastuse ning äh, tutvustama teile seda tausta, mis on seotud finants EFSF-iga. see oli kriitiline otsus, mis tehti mais kaks tuhat kümme. komisjon tegi ettepaneku luua Euroopa finantsstabiilsusmehhanism Euroopa eelarve põhjal ja siis lisaks sellele äh, ühiste mitmete garantiidega, nii et see töötaks ühenduse raamistikus sellel, sellel kuulsal või kurikuulsal ööl üheksanda ja kümnenda mai vahel äh, ja sellel järgneval hommikul oli olukord selline, et äh, meil tekkis EFSM, mida te teate väga hästi, sest et see on ühenduse instrument, mis koosneb rohkem kui kuuekümnest miljardist eurost ja EFSF-ist, mis on valitsuste vaheline instrument nelisada nelikümmend miljardit eurot ning äh, kahjuks EFSF ei olnud vahendite osas või otsuste tegemise struktuuri osas nii robustne, kui ta oleks pidanud olema ja seetõttu pidi europiirkond oma finantsstabiilsusmehhanismi uuesti üles ehitama, luues eh, püsiva Euroopa stabiilsusmehhanismi, mis on juba edasiminek võrreldes eh, esialgse otsusega. nii et me töötame selles raamistikus ja nagu ma kirjeldasin, finantsabiprogrammide kontekstis äh, peab komisjon läbirääkimisi liikmesriikide nimel. Um, aitäh! ja nüüd Elisa Ferreira, sotsialistide demokraatide. suur aitäh, et siia tulite! Küprose äh, küsimus kohustab meid äh, teatud õppetunde siit saama saan aru, et probleem kestis rohkem kui kaheksateist kuud. Neil oli terve rida uusi ettepanekuid, uusi otsuseid Pangandusliidu kohta selle aja jooksul. minu küsimus on järgnev. kuidas on võimalik, et see protsess võttis nii kaua ja siis tõehetkel oli ikkagi nii suur erimeelsus ja otsused, mis võeti, seadsid ohtu kõik selle, mida me olime enne seda öelnud see riikide pankade eristamine, äh, hoiuste äh, kaitse äh, või siis mittekaitsmine, see, et ei nõutud, et osanikud kõigepealt maksaksid panga pankroti korral. teine küsimus Euroopa Keskpangale. tegite soovitusi liikmesriikidele? Euroopa Keskpank tegi soovitusi. või tehti seda järelvaatajate ja Küprose keskpanga kaudu, sest pangad olid ju probleemi algeks. me teame, et on olnud stressitestid, anti ka likviidsustoetust Euroopa Keskpanga poolt Küprose pangale. samal ajal süsteemsete riskide nõukogu, loodi süsteemsete riskide nõukogu, kas selline nõukogu oleks pidanud eh, tuvastama seda riski enne, kui selline olukord tekkis? ja nüüd eh, härra volinik, teil on eh, ülesanne kaitsta eurot. kas te ei oleks saanud ette ennustada seda nakkusefekti esimesest otsusest saadik? kuidas töötavad asjad Troikas? see on minu teine küsimus. ma olen täiesti nõus teie ettepanekuga, et äh, troikat tuleb asendada. tundub, et keegi troikades ei vastuta. meil on hetkel kohandamisprogramm, mis äh, äh, tähendab, et lühikeses perspektiivis väheneb sissetulek selle riigi jaoks viisteist protsenti. millal need troikad ühele poole saavad, meil on juba kahene pakett, ma olen täiesti nõus, et on aeg sellest edasi liikuda me peame liikuma edasi valitsuste vahelisest süsteemist äh, tõelise Euroopa süsteemile. millal on oodata viimast troikat? aitäh, pöördun kõigepealt Euroopa Keskpanga poole. aitäh, proua Ferreira. Te küsisite, et äh, miks võttis see kõik aega nii kaua ning mida on teinud Euroopa Keskpank vahepeal. ütlesin, et arvestades erakorralisi majanduslikke ja poliitilisi tingimusi Küprosel, aga ka eurorühmas sees, siis need programmi läbirääkimised venisid liiga kaua ning vahepeal muutus pangandussektori olukord kriitiliseks Küprose ametivõimud olid juba taodelnud finantsabi eelmise aasta juunis. ja nagu te kõik teate, siis äh, programmiga, programmi sai lõpuks ära otsustada selle aasta märtsis. vahepeal ei olnud võimalik äh, saavutada äh, personali tasemel kokkulepped Troika institutsioonide ja Küprose ametivõimude vahel, mida oleks siis saanud edastada otsuse tegemiseks eurorühmale. me ei suutnud saavutada sellist vastastikuse mõistmise memorandumit, mis äh, oleks suutnud saavutada neid eesmärke, et finantssektori riske tõesti piirata, äh, võla jätkusuutlikkust äh, tagada ning äh, taastada jätkusuutlikku kasvu. kõik see võttis loomulikult liiga kaua, seda ei saa küsimuse alla seada, aga ja see ei olnud mitte mingisugune arusaamatus troikas, mis sellise pika protsessi kaasa tõi endaga, lihtsalt äh, oli liiga keeruline saavutada sellist paketti, mis oleks rahuldanud kõik asjakohased eesmärgid äh, Küprosel nii et lihtsalt võttis liiga kaua see, et äh, eurorühmale edastada vastastikuse mõistmise memorandum. olen täiesti nõus, et see võttis liiga kaua ning muutis olukorra pangandussektoris hullemaks. Äh, tahan äh, selgitada, et keskpank ei ole teinud pankadele soovitusi, sest et me ei ole veel järelvaataja. see on üks neid õppetunde, mis me oleme saanud ehk siis, et tuleb luua kiiresti ühtne järelevalvemehhanism, sest äh, vähemalt kaks riigi suuremat panka oleks äh, sellisel juhul äh, ühtse järelevalve alla läinud ja see näitab selgelt, kuivõrd kiireloomuline on vajadus sellise Euroopa Panga järelevalve järele. meie ei ole olnud see järelevaataja, see on olnud Küprose keskpank siiamaani ja ma saan täiesti aru sellest küsimusest, et äh, millal lõpeb troika. Olle ütles seda ja see on ka õige. kui me näeme, et ESM muutub tõeliseks Euroopa Liidu institutsiooniks, si-, siis on oodata ka lõppu. sest et see on valitsustevaheline mehhanism, mis loodi, sest meil mitte midagi muud võimalikku meil ei olnud lu-, teha. ja seda pidi tegema kiiresti olemasolevate lepingute raamistikus ja ma tõesti ei kritiseeri ESM-i, see on äärmiselt kasulik instrument selles osas, mida nad teha saavad, aga meil ei olnud sellist institutsiooni varem. samas aga see, selle loomine, selle struktuur on midagi sellist, mida kriisi ajal otsustati, mistõttu on see veidi kummaline ja teine see kriisihaldus äh, küsimus on, et mida peaks muutma, ma ei muudaks seda troika süsteemi hetkel keset kriisi, sest hoolimata sellest, mida mõnikord on võimalik lugeda või kuulda, siis minu seisukohalt ja mina olen olnud kaasatud kogu sellesse troika töösse, minu arvates troika töötab päris hästi mõnikord äh, on näha erinevusi institutsioonide vahel. Äh, ja seda on näha ka institutsioonide sees, aga see on normaalne, et mõned on rohkem keskendunud finantsstabiilsusele, teised rohkem sellele, kuidas on võimalik taastada majanduskasvu. praegu on seda võimalik näha isegi IMF-i sees. nii et ma ei muudaks troikasüsteemi keset kriisi, sest et äh, hetkel meil ei ole mingisugust muud alternatiivi aga pikemas perspektiivis olen ma teiega nõus, me peaksime tulema tagasi täiesti Euroopa Liidu põhise süsteemi juurde, mis tähendab, et oleks vastutus Euroopa Parlamendi ees ja paneb Euroopa Komisjoni selle tegevuse keskmesse. oli, kas sa soovisid samuti midagi lisada, Troika küsimusele juba vastati ma olen lihtsalt nõus sellega, mida ütles Jörg. ning äh, lihtsalt vastuseks proua Ferreira küsimusele äh, selle kohta, miks see kõik nii kaua võttis. Jürgen õig-, äh, Jürgen on õigus, see oli seotud nii Küprose olukorraga kui ka Eurotsooni olukorraga. ma räägin siin nüüd teatava kogemusega, mis mul on viimastel aastatel tekkinud kriisihaldusest. Küprosel nägime me, kuidas riik on jõudnud äh, võimatu olukorra ette, mis, millest tekkis probleeme. esiteks äh, ei suudetud tunnistada olukorra realiteete, siis äh, teiseks tavaliselt hakatakse raha välja võtma, aasta kaks tuhat üksteist lõpus sai Küpros laenu Venemaalt, mis ostis veidi aega aga seda aega ei kasutatud selleks, et otsustavaid samme teha, selleks, et finantssektori eh, probleemi ja tasakaalu nihkega tegeleda ning seetõttu lõpuks tulid väga valulised läbirääkimised ja seal olid variandid juba veel piiratumad, kui nad alguses seda olid. ja selles mõttes ma arvan, et kahene pakett annab meile rohkem ennetavaid instrumente lähitulevikku ning eh, silmas pidades ning keskpikka perspektiivi nüüd Eurotsoon ja vajadus reformi järgi seal, olen nõus Jörgiga, tegemist oli üsna paljunõudva protsessiga ka liikmesriikide, Eurotsooni liikmesriikide sees, äh, liikmesriikide parlamendid seadsid väga ranged ja nõudlikud tingimused üleüldisele paketile. ja lõpuks arvan ma, et kui me taastame majandus- ja rahandusliitu, siis on oluline vaadata otsuste tegemise reegleid äh, tingimuslikku finantsabi programmides. kui IMF saab teha otsuseid kaheksakümne viie protsendise enamusega, mitte täieliku ühehäälsusega, siis miks ometigi Eurotsoon niimoodi teha ei saa? see muudaks meie otsuste tegemise tõhusamaks, kui siin oleks valik kvalifitseeritud häälteenamus vajalik ja komisjonil oleks oma tavapärane roll, nii nagu ühenduse meetodil. suur tänu, need olid tähtsad küsimused ja head vastused, aga nüüd on juba kaks vooru ära kaotsutatud, mina vastaks ka hiljem. nii et sotsiaaldemokraadid ei jääks oma küsimuseta. Aldest järgmisena küsimuse esitaja, palun. And I would like to uh, thank both härra Skilakakis sai sõna. jah, ma tänan avameelsuse eest ja vastuste eest. meil on olnud hea dialoog. minu küsimus Keskpangale ja ma kardan, et see on keeruline küsimus see erakorraline likviidsusabi, mida Euroopa Keskpank andis vastavalt oma reeglitele äh,, ajutiselt maksujõulistele, aga ebalikviidsetele asutustele. kahe tuhande üheteistkümnenda aasta äh, lõpul kolm koma viis miljardit eurot sai laiki seda ELA-d ja minu küsimus on järgmine. mõistes neid kadusid ja kahjusid, eh, mis Laiki pangas olid, nende solventsus langes tänu sellele allapoole miinimumkapitali nõudeid, kui on seatud Euro-, Küprose Keskpanga poolt, aga ELA-d suurendati üheksa koma kuuele, kolme koma viielt miljardilt üheksa koma kuuele miljardile ometigi ja mai, juuni ja juuli kaks tuhat kaksteist toimus see ja viiskümmend protsenti Küprose SKP-st moodustas see tulemusena. millal langetati otsus suurendada ELA ülemmäära laikile? samas kui ja eraldada üheksa koma kuus miljardit ja milliseid kriteeriumide kohaselt Laiki panka peeti tollal maksujõuliseks ja täiendav tagatis kui suur see oli, sest eh, tollal Küprose võlg tegelikult ei võimaldanuks selle summa väljakäimist riigi poolt. ja nüüd eraraha kasutamine eh, lubades nüüd viiskümmend protsenti SKP-st katta elaga ja seda mitte maksujõulise panga puhul. see tähendab seda, et ilma parlamendi ja Küprose rahva heakskiiduta eraldati need rahad ja see üheksa koma kuus miljardit raha tegelikult läks teatud isikutele erasektoris hoopis. Really see on Euroopa Keskpangale küsimus, mulle näib. Yes, I can try to answer that. ma jah, üritan vastata sellele küsimusele, ma tänan. Te täiesti õigesti ütlesite, et erakorralise likviidsusabi LA andmise eesmärgiks on toetada maksujõulisi pankasid, kellel on ajutised likviidsusprobleemid. ja meil oli kolm järjestikust sammu selle ELA eraldamisel Laiki pangale. esimene samm aastal kaks tuhat kümme ja kaks tuhat üksteist. järk-järgult pank kaotas erarahastamisallikatele juurdepääsu ja see just seondus euroala riigivõlakriisiga ja Kreeka võlakirjadega olid suured kaotused Laiki pangal ja septembriks kaks tuhat üksteist oli Laiki pangal äh, väga suured tagatise probleemid ja likviidsusprobleemid ja hakkas keskpangalt e, Küprose keskpangalt saama ELA-d, see on keskpanga, Küprose keskpanga ülesanne sellist erakorralist likviidsusabi anda. kaks tuhat üksteist lõpul oli järgmine samm, äh, mõisteti, kui suured kahjud kokkuvõttes tegelikult olid ja võlad kasvasid ja laiki solventsusprobleemid tõesti langesid allapoole miinimumkapitali nõuded, milles oli seadnud Küprose keskpank. kahekümne üheksandal juunil kaks tuhat kaksteist Küprose Vabariik andis välja võlakirja selleks, et üks koma kaheksa miljardit koguda uut kapitali Laiki panga jaoks ja et täita neid kapitali, panga kapitali nõudeid, mis on seadusega ette nähtud. nüüd kaks tuhat kaksteist äh, äh, valitsuse võlakirjad jäid rahastamata ja sellepärast Keskpanga nõukogu otsustas, et usaldatavusnormatiivid ei ole täidetud Laiki pangas ja sellest hetkest peale kogu mm, äh, ELA see erakorraline likviidsus, mis ähm, pangale eraldati, ei olnud enam piisav ja hakkasid hoiustajad lahkuma pangast. Äh, ja Keskpanga nõukogu leidis, et Laiki pank ei ole enam maksujõuline ja ka rekapitaliseerimist ei andnud enam ilma abiprogrammita korraldada, jõudsime meie Keskpangas järeldusele ja ma juba selgitasin sissejuhatuses, et me tuginesime nendele eeskirjadele, eh, mis meil on mär-, märtsis ja märtsis kaas-, käesoleval aastal meie nõukogu otsustas, et erakorralise likviidsusabi jätkamist saab teostada ainult programmi alusel, mis peab eh, lahendama maksujõuetuse probleemi asjakohastes Küprose pankades ja tulemuseks oli see, et kohaldati olemasolevaid ELA eeskirju, aga see ELA on liikmesriikide ülesanne ja me kohaldasime järgmist loogikat, see ei olnud millegipoolest erinev loogikast, mida teistele riikidele on kohaldatud. ka Kreekas me talitasime samade põhimõtete järgi. jah, te võite keskpangast saada ELA-d ainult siis, kui te olete maksujõuline või kui on tõesti korralik väljavaade olemas, et pank saab jälle maksujõuliseks. ja see rakib, kapitaliseeritakse korrigeerimisprogrammi kaudu. nii erikohtlemist ei kohaldatud, Kreeka puhul toimiti täpselt samamoodi. seni, kuni ole, olemas väljavaade, et pank on võimalik kapitaliseerida ja liikmesriigi keskpank saab sellisel juhul anda erakorralist likviidsusabi, aga nagu me juba rääkisime, läbirääkimised eh, võtsid väga kaua aega võrreldes teiste programmialuste riikidega ja teatud ajahetkel ei olnud ka enam selge, et kas ikka programmi õnnestub kehtestada ja muuta Laiki pank jälle maksujõuliseks. ma tänan seitse minutit. aga minu küsimusele ei vastatud, ütleb härrasküla Kakis, mul olid väga konkreetsed küsimused. meil on palju küsimusi veel ja me peame eh, ka kirjalikult veel lisaks vastama. ECR ja härra Pokos. Thank you very much, madam chair ma tänan, ütleb härra Pokros. tere tulemast, härra volinik, mul on teile üks äh, raske küsimus. Öelge palun, miks Euroopa Komisjon ignoreerib neid seoseid, mis on riikide vahel ja ka fiskaal- ja pangandusküsimuste vahel? miks ei mõisteta neid seoseid või mõistetakse alles siis, kui liiga hilja on? Äh, kui möödunud nädalal eravõla usaldajad äh, kannatasid, siis oli selge, et Kreek-, Küprose pangad muutuvad ka selle tulemusena maksujõuetuks. ja oli selge, et teisiti ei lähe, ka neil. sest nende Küprose pankade kaudu välismaised rahalised vahendid äh, läksid Kre Kreekasse, maksujõuetudesse pankadesse ja oli selge, et rekapitaliseerimise koorem langeb täiel määral Küprose riigi õlgadele. ja oli ka täiesti ilmselge, et kuna Küprose pangandussüsteem oli seitsmekordne skp, siis Küprose riik ei suuda rekapitaliseerimist üksinda korraldada. see oli ilmselge viis aastat tagasi. ja see ei ilmnenud möödunud aastal ega pool aastat tagasi. E, ja see väga tugev sõltuvus riikide fiskaal- ja pangandussektorite vahel, e, miks te seda ei mõistnud varem? ja siin joonealuse märkuse korras, kuna mul on veel natuke aega, tahaks öelda, et Sloveenia, kes on järgmisena pangakriisi sattumas. kakskümmend aastat on juba selge olnud, et Sloveenia riik ei ole korralikult kunagi panku rekapitaliseerinud ja pre, ega ka privatiseerimist korraldanud ja ollakse väga nõrk haldamisel, riskide ohjamine pankades on väga nõrk ja väga palju on halbu laenu kuni, kuni kakskümmend viis protsenti SKP-st moodustavad nemad ja teie laiendamis komisjoni volinikuna võtsite nad vastu euroalasse ja sellesse klubisse, mis nüüd nakatab teisi. ma ei mõista, miks ei mõisteta kohe alguses neid tugevaid seoseid, mis on riikide vahel? Äh, Olli, see oli vist sulle küsimus. Uh... ma tänan. Sloveenia jah, see oli väga konkreetne küsimus ja väga äh, ränk märkus ka. tõepoolest, Sloveenial on ülemäärane makromajanduslik tasakaalu nihe. Äh, tal on probleemid pangandussektoris ja ka riigi rahanduses. me oleme need tuvastanud ja rõhutanud neid ka oma aruandes, mille me esitasime makromajanduslike tasakaalumenetluste kontekstis, tasakaalunihete menetluste kontekstis ja me ootame nüüd lähipäevil juba revideeritud ja veenvat stabiilsuse reformi programmi Sloveenia valitsuselt, mille me oma hinnangu anname siis lähinädalatel ja tuleme selle juurde tagasi veel kahekümne üheksandal mail, kui me esitame riigipõhised soovitused. ja siis saab näha, kas on vaja veel täiendavaid samme astuda kõik sõltub nüüd sellest, kuivõrd veenev ja usaldusväärne on Sloveenia reformi ja stabiilsusprogramm. nüüd eh, jätkusuutmatud eh, tasakaalunihked Küprosel ja kuidas need välja kujunesid. jah, on kahetsusväärne see, et tõesti kulus niivõrd palju aega, enne kui mõisteti täiel määral seda, et Küprosel on väga suur ja jätkusuutmatu makromajanduslik nihe pangandussektoris. ja see oli väga äh, tihedalt seotud finantsjärelevalvega ja pankade reguleerimise teemaga. jah, väikesel riigil on väga raske suurt, hiigelsuurt pangandussektorit kontrollida järelevalvet teostada. ja Küprosel on ju ka selline finantssõlmpunkt ja see, et tegemist on sellise sõlmpunktiga, see nõuab veel eriti hoolsat järelevalvet igasuguste riskide koha pealt. ja finantssüsteemide järelevalve regulatiivse süsteemi reformis Euroopas on just need küsimused olnud väga tähtsal kohal. nii et et ära hoidmaks äh, jätkusuutmatut pangandussektoreid tulevikus, meil selleks on vaja pangandusliitu ja ühtset järelevalvemehhanismi, kus oleks ka ühtne kriisilahendusmehhanism ja nüüd rohelised ja Philip Lamberts, palun. tere hommikust ja härra Asmussen, tere tulemast. minu küsimus on teile ja esimest korda ma saan selle küsimuse esitada. Olli, sinule, minu täna küsimust ei tule. kõigepealt minu esimene märkus, Euroopa Keskpank ei ole mingi riik, vaid äh, kõige suurem võlausaldaja. jah Äh, paljud siin räägivad doonoritest, annetajatest teie puhul, aga mina räägin võlausaldajast, seda kasutan seda mõistet, siin on suur erinevus. nüüd jah, Küprose pangandussektori suurus, kas ma saan sellest teha järelduse, et teie arvates väikeses riigis peavad olema väikesed pangad ja suurtes riikides suured pangad või kuidas? see on vastuolus siseturu loogikaga, aga see ei ole peamine. ma tahtsin öelda, et teie prognoos on järgmine. Küprose skp väheneb kaksteist koma viis protsenti järgmisel kahel aastal. minul on küll raske uskuda oma silmi, kui ma seda numbrit näen ja jälle usaldusväärsuse küsimus. ma näen siin juba sellist malli nagu Kreekas ka. EKP nõudis, ütles, et Kreeka ei muutu kunagi maksujõuetuks, samas kõigil oli selge, et ikkagi nii läheb minul on järgmine küsimus, kas võlgade teeninduse jätkusuutlikkus ja selle olukorra analüüs eh, jah, eh, komisjon tegeleb sellega ja EKP tegeleb sellega, aga kas mitte te siiski ei pikista silma kinni reaalsuse ees? Eh, jah, Küprose majandus hakkab kahanema rohkem kui kaksteist koma viis protsenti järgmisel kahel aastal, arvan mina ja see e, kahanemise alahindamine minu arvates tuleneb sellest, et ei taheta näha vaeva e, võlausaldajad, riigid ei taha seda liiga suurena, seda kahanemist näidata. aga kui plaanid ei ole usutavad, see tekitab ebakindluse turgudel ja siis tuleb neid pärast hakata korrigeerima ja minul on küsimus teile järgmine. kas Äh, Olli Rehn ütles, et selline eitamine, kas see mitte kriiside lahendamist lõppkokkuvõttes ikkagi kulukamaks ei muuda, mitte ainult riigi elanikkonnale, vaid ka kõigile võlausaldajatele, riikidele Euroopas läheb asi hoopis kallimaks? That... aitäh, härra Lambert, tänan et eh, tõesti kasutas seda võimalust esimest korda mulle küsimusi esitada, nüüd mina kasutan võimalust teile esimest korda vastata. ma rõhutan, jah, mul on Saksa pass, aga mul on Euroopa mandaat ja sellele jään ma ka truuks. Teie märkus pangandussektori suuruse kohta. ma arvan, see on liiga lihtsustatud äh, Äh, lähenemisviis, kui vaadatakse ainult pangandussektori suurust SKP-ga võrreldes. kui sellist lähenemisviisi üksinda kasutada, siis võib Küprost võrrelda teiste ühise euroala osadega, aga see oleks liiga lihtsustatud võrdlus mis teeb Küprosest unikaalse erakorralise nähtuse, ei olnud mitte ainult pangandussuuruse äh, osakaal SKP-st, vaid ka aktivate ja passivate struktuur. tuleb vaadata sügavamalt pangandussektorisse, vaadata, kus need eh, haavatavad kaitsetud kohad on, nii et ainult suurus ei olnud probleemiks ja ma ei tahtnud sellist lihtsustatud lähenemist sugugi. ja ma olen nõus teiega selles, et kui eitatakse reaalset olukorda, enne programmi käivitamist või programmis juba olles, siis see suurendab kogu euroala kulutusi. ja Ollilt täna küsiti, et miks komisjon ei teinud rohkem ära, miks ja miks see nii kaua võttis. Teie teate ju paremini kui mina, mis toimub läbirääkimistel kaks pakki üle Eh, jah, seal oli üks säte, mis andnuks komisjonile eh, volitused sundida riiki programmi alla, kui sellel riigil probleemidel on tagajärjed kogu euroalale, aga see säte ei jäänud läbirääkimistel ellu alles. nii et meie tahtnuks küll, et komisjonile antuks, oleks antud sellised volitused. nüüd ma tulen teie märkuste ja küsimuste juurde. kasvuprognooside kohta programmi perioodi ajal Küprosel. jah, me eeldame, et majandustegevus tõesti kahaneb oluliselt sel ja järgmisel aastal kokku miinus kolmteist protsenti samas siseriiklik nõudlus vähendab kakskümmend protsenti, väheneb kakskümmend protsenti. ja me eeldame, ja see on komisjoni ja Euroopa Keskpanga arvamus koos, me eeldame, et majandus hakkab taastuma aastal kaks tuhat viisteist jälle. aga eelduseks on, et pangandussektor on väiksem ja vastupanuvõimelisem ja hakkab majanduskasvu tagant tõukama aga samas on ka väga selge, ma tahan siin avameelselt selle välja öelda, et lühemas ja keskmises perspektiivis makroohud eh, jäävad eh, kaaluvamaks ja need riske on võimalik ainult hajutada programmi range ellurakendamisega ja veel täiendav ebakindlus eh, tekib siis, kui me tulevast majanduskasvu hakkame arvudes väljendama. võib äh, oletada, et Küprose majandus peab muutma oma ärimudelit, sest olemasolev mudel ei olnud kestlik ja seda ärimudeli muutmist nõudsid paljud osalised. ärimudel Küprosel peab muutuma, aga kui selline muutus toimub, see tähendab see seda, et tekib struktuuriline murrang ja väga raske on seda kuidagi sobitada praegusesse majandusmudelisse. nii et selline ebakindlus igasuguste struktuuriliste muutuste puhul majanduses mm, muudab olukorra veelgi keerulisemaks. Te ütlete, et kahe aastaga majandust ümber ei pööra, selleks kulub rohkem, jah? nii, järgmine küsimus, kuue, härra Šuntis. Αγαπητοί συνάδελφοι, φτάσαμε να συζητάμε τώρα για την Κύπρο, τέταρτη χώρα. Suur tänu, kallid kolleegid. me räägime Küprosest, kes on nüüd neljas riik, kes Troika memorandumi on saanud. kaks kolmandikku Troikat Küprose puhul on meil nüüd kohal. ma ei tea, milline riik järgmisena järjekorras on, mitmetele riikidele on juba vihjatud Euroopa abimehhanism septembrikuust peale on muutunud täiesti alaliseks nähtuseks ja äh, kaks instrumenti on riikide abistamiseks, kui nad on finantsraskustes ja saab, äh, pangad saavad raha laenata rekapitaliseerimiseks. nüüd Küpros. Äh, tegelikult majandusnäitajate poolest on parem kui Saksamaa, ometi otsustasite te memorandumi kasuks ja troika kaudu hakata asju korraldama seal. jah, me teame, kuidas riigid on programmide all edenenud, aga minu küsimus nüüd finantsabi Küprosele. algselt meile öeldi, seitseteist koma viis miljardit, nüüd te ütlete kakskümmend kolm koma viis miljardit, mis ikkagi on see äh, lõplik summa teie arvutuste kohaselt? ja me teame, kuidas kümme miljardit leitakse, see on Euroopa stabiilsusmehhanismi kaudu, aga siis jääb veel kolmteist miljardit katta. Küprosel on seda kolmteist miljardit vaja, aga kust see raha tuleb? ja kui Küpros võib taotluse esitada eh, nende eh, kahjude eest, mis sündisid Kreeka võlakirjade intresside, eh, võlakirjade langemisega, siis üks lahendus oleks privatiseerimine energiasektoris Küprosel aga ma tahaksin nüüd selget vastust, mida teie arvate sellest privatiseerimisest ja tahaks kuulda, kas te olete mõelnud Küprose tulevastele sissetulekutele gaasist, kas te olete seda arutanud? kas te olete taotlenud nende eh, energiavarude ühist Eh, haldamist, seda võlausaldajate huvides. see oli vist, oli algul sinule küsimus. Thank you, thank you for your question, Mr. ma tänan, härra Šuntis, selle küsimuse eest. alguses te ütlesite, et otsustati memorandumi kasuks ja nagu selle oleksime meie otsustanud, ei, see oli Küprose taotlus ja mina eelistanuks, et Küpros suutnuks oma majandusoluga, olukorraga toime tulla ilma programmita, aga paraku see ei olnud võimalik. sest neil olid juba kohustused täitmata ja sellel kõigel e-, arenedes olnuks dramaatilised tagajärjed Küprose rahvale. nüüd finantseerimisvajadused ja finantseerimisallikad. Teil on õigus väga erinevaid arvud on arutustes kõlanud ja põhjuseks on see, et on võrreldud erinevaid, erisuguseid asju. E, ma lihtsustan, esimene programm e, lihtsustuse korras, e, esimene otsus, see ei olnud küll lõplik, langetati netotingimustel, samas teine otsus bruto summades. see puudutas ka siseressursside mobiliseerimist Küprosel ja olid võimaliku bail-in'i ja kriisilahendusega seotud. nii et kogusumma on tõesti suurem. seitse miljardit eurot siseriiklikest allikatest ja osaline bail-in ja kriisilahendus lisaks et see peegeldab seda kümmet miljardit eurot, mis oli maksimumsumma, mille euroala liikmesriigid seadsid ja parlamendid kinnitasid. nüüd teie küsimus erastamise kohta ja gaasi kohta. programmi osana teatud riigile kuuluvad ettevõtted Eh, erastatakse. see on üks osa programmi finantseerimise tingimustest ja on ka kokku lepitud memorandumis. nüüd gaasist saadav tulu. seda ei ole programmi osana käsitletud, kui selles oli teie küsimus. suur tänu. ja nüüd Werner Langen äh, Rahvaparteist, palun suur tänu. mulle jääb niisugune mulje. et riigid ja pangandussektor ei vastuta kriisi eest, vaid troika hoopis. tahaksin rõhutada, et kui asjad hakkasid halvasti minema, siis ka riigid oleksid pidanud vastutama viisteist kuud läks mööda enne seda, kui oldi valmis üldse mingeid meetmeid võtta. ja me võime seda siin lõputult arutada. nii et troika on lahendus, mitte probleem. ja troikal oli võimalik lahendused leida ja see ei tähenda muidugi seda, et kõik see, mille troika välja pakkus, et seda tuleb aktsepteerida ilma kriitikata. ja minu küsimus on volinikule kuidas oli võimalik, et esialgsed läbirääkimiste tulemused, kus räägi-, olid sellised, kus räägiti kuni kahekümne viie tuhande euro suurustest hoiustest, see on kõik Euroopa õigusaktide vastane ja see on õõnestanud ka üle terve Euroopa hoiustajate usaldust. ja teine küsimus härra Rasmussonile, kas pole tõsi, nagu mu liberaalist kolleeg just küsis, et Euroopa Keskpank tegi odava raha kätteva, kättesaadavaks liiga kaua Küprose pankadele. ma pole kindel, missugused need täpsed arvud olid, aga neli koma viis miljardit äh, riskantseid laene. nüüd meil peab olema võimalik ju esitada selline küsimus. ja lõpuks pa-, Küprosel on suur, tohutu mm, pangandussektor, Iirimaal veel suuremgi. Iirimaa aga vähendab nüüd oma pangandussektori suurust, ta on õigel teel, aga Luksemburgis on pangandussektor, mis on veel tohutu suur võrreldes SKP-ga, siis missugustel tingimustel neid ri-, on need riskid eriti suured, kui me räägime sellest, kui palju era-, kui, kui suur on see SKP ja pangandussektor võrreldes kas Olli kõigepealt vastaks? sest see küsimus esitati sulle kõigepealt. suur tänu. püüan väga lühidalt vastata. põhiline asi, mida te, härra Langen, nimetasite, äh, puudutab majandusjuhtimise reformi, mida me oleme senini koos teinud ja jätkuvalt ka teeme koos ja see on suunatud taoliste majanduslike tasakaalunihete ärahoidmisele, millest kriis Küprosel alguse sai. ja minu arvates ennetus on alati parem kui ravi, seda me oleme nüüd juba ise valusasti tunda saanud ning tugevdatud majandusjuhtimine tulevikus aitab Eurotsoonil vältida selliseid suuri ja ebajätkusuutlikke või jätkusuutmatuid majanduslikke tasakaalunihkeid nüüd, mis puudutab otsustamisprotsessi Eurogrupis ja see puudutab siis seda esimest paketti, mida hiljem muudeti, parandati teise otsusega. nagu juba ütlesin, paljudel põhjustel oli eriti raske jõuda kokkuleppele Küprose programmi osas. läbirääkimisi peeti mitu vooru Troika ja Küprose äh, esindajate vahel, olid pidevad konsultatsioonid liikmesriikidega, kes on ju, nagu te teate, Euroopa stabiilsusmehhanismi omanikud ja selle rahade omanikud ja kes määratlevad ka need kriitilised parameetrid, mis puudutavad seda programmi, nagu näiteks rahastamine. selle taustal tuleb mul möönda, et need otsustamatus, viivitused rasked rahalised mm, raskused piirasid vägagi neid võimalusi, mida meil, mis meil olid läbirääkimiste lõpufaasis, eriti just sellepärast, et liikmesriigid olid valmis lõpuks andma kümme miljardit toetusena ja sellepärast pidi Küpros ise mobiliseerima ka päris märkimisväärsed sisemised ressursid, mis oleksid siis osa sellest bail-in lahendusest. lõpuks, kui me poleks kokkuleppele jõudnud, oleks asi olnud veel halvem, sellepärast et siis oleksid kõik Küprose hoiustajad löögi alla sattunud. ja kuna puudus rahastatud hoiuste tagamise kava ja siis oleks Äh, riik ise pankrotti läinud ning see oleks olnud nii Küprose kui ka Eurotsooni jaoks palju halvem lahendus. pärast seda, kui esimene otsus vastu võeti, kohtus Eurogrupp äh, või pidas kon-, Eurogrupp konverentsi kõnet äh, ja kaasatud oli ka Küprose parlament ning sellel korral Troika ühehäälselt, Troika, rõhutan siis ühehäälselt, ütles, et alternatiivne lahendus ilma selleta, et maksustataks hoiuseid, mis on alla saja tuhande eurosed, et see oleks kindlasti eelistatavam. ja samal ajal tuleks siiski jälgida neid finantsparameetreid, mida Eurogrupp seadis. seda nõuannet Küpros ei aktsepteerinud, mis siis edasi sai? siis teh-, oli tarvis kiireid korrektsioone teha ja seda ta ka tegi Eurogrupp ja Küprose võimud samuti ning äh, nagu te teate, lõppotsuses seda maksu ei ole ning teatud hoiused on kaitstud, nii nagu see peabki olema. härra Asmussen vastab siis äh, likviidsuse küsimustele ja siis pangandussektori suurusele ja viitab siin ka Luksemburgile. suur tänu mm. -hmm nende küsimuste eest. esimene küsimuse osa, mis puudutab erakorralist likviidsust, abi ja selle andmist Keskpangale Küproses selleks, et kasutada seda Laiki panga jaoks ja küsimus, kas pangad ostsid liiga palju Kreeka valitsuse võlakirju siis, kui need olid juba väga viletsas olukorras. olen seda küsimust ennegi kuulnud ning mul ei ole tegelikult võimalik vastata, eriti seda teist küsimust mul ei ole võimalik vastata, sest me ei ole praegu veel järelevalve rolli kandmas. ehk siis mul ei ole detailset infot selle kohta. mida me Euroopa Keskpanga nõukogus näeme, näeme, nägime seda, et pangad olid alakapitaliseeritud, miks nad olid välistatud tavalisest äh, rahapoliitika alasest tegevusest ja miks kõik äh, see koorem langeski erakorralisele likviidsusabile. see on riigi ülesanne ning nõukogu saab, e, Keskpanga nõukogu saab kahekolmandikuse häälte e-, enamusega olla EL-a andmise vastu, kui see ei ole rahapoliitikaga kooskõlas. aga panga järelevalve kohustus lasub ikkagi Küprose keskpangal. nüüd sellest laiemale küsimusele vastuseks tahan ma öelda, et mis muudab pangandussektori haavatavaks ja ärge naerge nüüd, ma ütlen tõesti, et see sõltub olukorrast. ei ole ainult pangandussektori suurus äh, Äh, riigi skp suhtes. see on liiga lihtsustatud lähenemisviis. näiteks on hästi teada, et Sloveenia pangandussektoril on teatud raskusi. ta peab saama tõenäoliselt täiendavat kapitali, aga pangandussektor on ainult sada viiskümmend protsenti SKP-st Sloveenias samas aga kui te ütlete lihtsalt suurus, sektori suurus seoses SKP-ga, nagu näiteks Maltal, Iirimaal ja Luksemburgis. Äh, siin te tsiteerisite õigesti ka seda. aga ütlen väga selgesti välja, et ei ole sellist pangandussektorit terves Euroopa Liidus, mis on võrreldav Küprose omaga. ei Malta, Iirimaa ega Luksemburg ole võrreldavad sellega, mis on Küprosel. tuleb vaadata lähemalt eh, varade ja kohustuste struktuuri pangandussektoris. tuleb vaadata seda, et saada aru, kuidas võib see haavatavus sõltuda nendest asjadest. sektor, mis eh, tõmbab ligi suuri välishoiuseid. see võib olla põhjuseks. küsimus on ka selles, missuguseid valuutasid kasutatakse hoiustel, missugustes valuutades antakse laene, et, et ei oleks valuutariski või on valuutarisk. siis veel tuleb vaadata, kui kiiresti pankade bilansid, bilansimahud kasvavad. samuti tuleb vaadata, kas tegemist on kodumaise pangandussektori riskidega või on näiteks see olukord parem Maltal, kus enamus pangandussektorist kuulub suurtele rahvusvahelistele pankadele, mis võivad juba pangasiseselt paremini riske kaitsta ka äh, vastavates riikides asuvates äh, filiaalides. nii et me peame vaatama varade ja kohustuste struktuuri alati, mitte ainult pangandussektori suurust. nii, ajaga on meil jälle asjad halvasti. nii et neid lisaküsimusi esitada ei saa. me saame ainult natukene ajast üle minna ja vähemasti need, kes on oma nimed üles andnud, ehk saavad vast-, esitada oma küsimused. nüüd aga Rahvaparteist Gunnar Hökmark. kadunud on. võib-olla siis proua Kratse. Teeme, teie või on Gunnar ikka siin? Thank you very much. Uh oh, suur tänu! vabandust, tegin muid asju väljas. kõigepealt küsimusest, millest me praegu räägime, tahaksin kasutada võimalust ja teavitada meie komiteed, et komisjoni, et täna hommikul jõudsime kokkuleppele variraportööridega, mis puudutab pankade maksuvõime taastamise ja kriisilahenduse direktiivi. nii et meil on võimalik kahekümnendal mail selle üle hääletada ning jättes nüüd kõrvale seda äh, äh, mulle ette nähtud aega, tahaksin kasutada võimalust ning tänada äh, variraportööre, kes on teinud tohutu head tööd, andnud väga head panused. nüüd aga päevakohane teema. mul on kaks küsimust külalistele. esimene käsitleb seda, et mis sorti õppetunde me sellest Küprosest saame? üks puudutab siis seda, kuidas arutame neid asju, kuidas on stabiilsuspakti täitmist edasi lükatud või kuidas selle nõuete juurde on jäädud. me praegu räägime siin, eks ole, kasv versus kasinus, mida me peame edasi lükkama, kas me peame edasi lükkama äh, reeglite vastuvõtmise? ma arvan, et on oluline vahe, kui me lükkame asju edasi siis, kui on võimalik tegelikult tulemusi saavutada. aga ka siis, kui, kui tegelikult tuleb meetmeid tarvitusele võtta ja ja mida me Küprosega seoses oleme näinud, on just see, et mis juhtub siis, kui ei tegutseta, kui me ei jää reeglit, ei täida oma reegleid ja tulemused on käes. traagilised, eks ole, riigile väga halvad tagajärjed tahaksin mõlemalt külaliselt küsida just nimelt seda, millised on need õppetunnid komisjonile, kuidas komisjon saab hoolitseda, hoolitseda selle eest, et riigid täidaksid stabiilsuspakti. ja volinik, teilt tahaksin küsida, kui äh, kominik lükkab asjad edasi, äh, ehk siis stabiilsuspakti täitmise liikmesriikide poolt, siis kas te olete siis kindlad, et nüüd nad võtavad neid meetmeid tarvitusele, mis on tarvis selleks, et äh, see edasilükkamine oleks põhjendatud. aitäh! kõigepealt tahaksin kiita teid ja variraportööri ja kogu majanduskomisjoni selle väga hea töö eest, mis on tehtud läbirääkimistel, tõesti tänan sellepärast et see direktiiv, pankade maksuvõime taastamise ja kriisilahenduse direktiiv, on võtmetähtsusega pangandusliidu ülesehitamisel, mida me praegu just siis teeme. küsimus, mis puudutab õppetunde fiskaalpoliitika osas. olen nõus. tulemused on need, mis loevad ning selles mõttes on nii, et kui me rõhutame keskpikas perspektiivis riigi rahanduse kestlikkust ja struktuurset hindamist äh, ja ei vaata ainult äh, nominaalsetele sihtidele, siis liikmesriigid peavad hoolitsema selle eest, et kui näiteks nende äh, fiskaalne korrektsioon toimub aeglasemalt, aga see peab olema siiski usaldusväärne, usaldatav. poliitikaid on võimalik olnud meil muuta sellepärast, et siin on olnud paar-kolm põhjust. esiteks sellepärast, et, et Euroopas on liikmesriikide fiskaalpoliitika usaldusväärsus kasvanud see näitab, see, seda näitab see, et nad suutsid võtta vastu otsuseid rasketes olukordades teiseks ka Euroopa Keskpanga otsustava tegevuse tulemused, mis on turgude stabiliseerimisele suunatud ning kolmandaks ka see tugevdatud majandusjuhtimine, mis annab meile sellise tugeva keskpika perspektiivis eh, toimiva raamistiku struktuurireformide läbiviimiseks ja stabiliseerimiseks. Eh, minu meelest just see viimane ja kogu see vahendite pakett annab meile piisavad võimalused hoolitseda selle eest, et liikmesriigid ikkagi täidaksid enesele võetud kohustusi. ja selle kuu lõpus me anname välja ülemäärase eelarve puudujäägi menetluse tulemused. see siis näitab riikide fiskaalpoliitikat ning ma loodan, et ma tulen teie komisjoni ette uuesti kuupäev on juba paigas juunikuu alguses, et just seda teemat käsitleda piisava põhjalikkusega. aitäh! aga härra volinik, kas te olete kindel selles, et liikmesriigid, kelle puhul te lükkate edasi tingimusi, et nad, või tingimuste täitmist, et nad tõesti võtavad ka neid äh, meetmeid, mis on tarvis, mille alusel oli põhjendatud see edasilükkamine? mida see tähendab, see kas ma olen täiesti kindel? elus üldiselt, mida see tähendab, et ma olen täiesti kindel? mis puudutab liikmesriike, kelle puhul me pakume välja öö, äh, ülemäärase eelarve puudujäägi menetluse käigus siis äh, edasilükkamist, see tähendab nende jaoks see seda, et nad kasutavad seda aega öö, äh, ja võimalusi Äh, struktuurireforme läbi viia selleks, et see edendaks majanduskasvu, annaks hoogu majanduskasvule ning äh, paljudes riikides on oluline just see, et riigid võtaksid otsustavaid meetmeid selleks, et anda hoogu kasvule uuesti, et luua töökohti, mida on hädasti tarvis Euroopas just täna. ja sellepärast on ka hädatarvilik, et me vaatame nii struktuurireforme kui ka fiskaalpoliitikat ühes ja samas kontekstis ning äh, see on meie kava. näiteks, mis puudutab Prantsusmaad, siis on veelgi, isegi veel tähtsam see, et Prantsusmaa hakkaks konkreetseid ja veenvaid struktuurireforme läbi viima selleks, et anda hoogu majanduskasvule ja töökohtade arvu kasvule palun vabandust, seitse minutit, isegi kui viis minutit on ette nähtud ja Euroopa Keskpank pole veel sõna saanud. me, ma loodan, et mina lähen kell veerand ära ja ma loodan, et Pablo siis saab siin veel asja edasi viia nii palju kui võimalik, aga me ei saa lihtsalt niiviisi mm, asja edasi ajada. palun, Keskpank nüüd vastab oma küsimustele Eh, Pervanš, mul on üks päeva, eh, kodukorraga seotud küsimus. me räägime siin ju troikast ja minu meelest kui ma räägin eh, ja Troika ei tegele küll stabiilsus- ja kasvupakti ja Prantsusmaa küsimustega, ma olen väga rahul, mida Olle küll vastas, aga mina ei saa aru, kuidas te lubate üldse niisuguseid küsimusi ja vastuseid sellel koosolekul ma juba kaua aega, ma olen juba loobunud ammugi teie äh, korrale kutsumisest siin, nüüd vastab äh, Keskpank. palun vabandust, me räägime siin ju kriisi õppetundidest. seda tahaks kuulda okay,. kui juhataja nüüd lubab, siis ma katsun vastata lühidalt teie küsimusele, härra Hökmark. meie arvamus äh, äh kehtib nii äh, programmiriikidele kui ka mitteprogrammiriikidele äh, ja ma ei näita siin näpuga ühelegi, aga meie arvamus on selline, et et see arutelu kasinus ja kasv on täiesti vale Äh, arutelu, et siis on võimalik, kas on võimalik valida, et, et keegi ütleb, et on kasvu vastu, keegi pole kasvu vastu. küsimus on pigem selles, kuidas äh, kiirelt vananevas ühiskonnas on võimalik kasvu saavutada. ning meie arvamus, jätkusuutliku kasvu sealjuures, meie arvates on tarvis fiskaalset poliitikat, mis on kooskõlas ühise valuuta öö, äh, nõudmistega, seda ei ole muudetud ei Küproses ega, ega mujal riikides muudetud, seda jõustatakse kogu aeg sest kui me vaatame ühte poolt asjast, et on vaja äh, säästlikumat kasvu vaja, kestlikumat kasvu vaja, nagu Olli ütles, see tähendab seda ka, et fiskaalne konsolideerimine peab jääma, arvestades seda, et paljudes euroala riikides on suur võlakoorem. meil on ainult viis riiki ja need tasub lausa üles lugeda, kus võlgade tase on alla kuuekümne protsendi väärtuse. Sloveenia, Slovakkia, Luksemburg, Soome ja Eesti, rohkem polegi. ei Prantsusmaa, ei Saksamaa, ei teised riigid. see tähendab aga seda, et me peame usaldusväärset fiskaalpoliitikat ajama. meil on öö, võlatase ja seda ei määra ei Ameerika Kongress ega miski muu, seda määrab turg. ja, ja raske ülesanne on Mm, olli ja tema kolleegide ees kasutada seda olemasoleva stabiilsuse kasvupakti paindlikkust, samas aga mitte kaotada silmist kaugemat perspektiivi, nimelt et meie eesmärgiks on hoida võlatase kuuekümne protsendi tasemel SKP-st ja, ja see võeti hiljuti parlamendis ka seadusena vastu, kas ei olnud nii? suur tänu! nüüd härra Sanchez-Presedo saab esitada oma küsimuse. suur tänu. Äh, tere tulemast kummalegi härrasmehele. Äh, ma tahaksin rääkida tulevikust rohkem ja abiprogrammi kestlikkusest ja nendest tingimustest, mis muudaks selle edukaks. IMF on öelnud, et suurim oht finantsstabiilsusele Euroopa Liidus on majanduse keskkonna halvenemine juba kriisist saadik on Ameerika Ühendriigid olnud, loonud juurde rohkem töökohti, nende kasv on olnud parem kui meil, ka kogu võlgnevus on paremini Äh, hallatud, näiteks erasektori võlgnevus on alla läinud, kuigi riigisektori võlg on pisut kasvanud. meil ei ole sellist saavutust ette näidata. tahaksin nüüd küsida, kas te hakkate kohandama makromajanduslikku poliitikat, et see oleks edukas ja firmade krediidivaja, võimalused peavad ka paremaks muutuma. nii et Euroopa Keskpangal on oluline ülesanne hoolitseda selle eest, et firmad saaksid ja ka VKE-d saaksid pangakrediite tuleb midagi ette võtta selles asjas, nii et riigid, kes saavad praegu finantsabi, saaksid ka rahastada oma VKE-sid ning see viimane aspekt ka. keegi ei räägi peredest, keegi ei räägi perede väikehoiustajate kahjudest, mida nad on kannatanud, nad on pidanud pankrotti minema ja mõju on ju nende hoiustele, aga me peame kaugemale minema, kas finantsabi ei peaks ulatuma ka perekondadeni, eriti neid, kes on kõige haavatavamas olukorras. minu ettepaneku, minu äh, fraktsioon teeb sellise ettepaneku. suur tänu, suur tänu nende küsimuste eest ma panen need äh, ka sinna kategooriasse, et mida me saame Küproselt õppida ja mida me peaksime tulevikus tegema. minu arvates tõstatasite te väga olulise küsimuse. see puudutab seda, neid väga raskeid krediiditingimusi, eriti paljudes Lõuna-Euroopa riikides, mis praegu valitsevad, sest majanduse ajalugu minu arvates ei tea sellist olukorda, kus majanduskasv oleks võimalik ilma krediidikasvuta ning me teame, et me kannatame väga tõsise finantskillustatuse all Euroopas, samasugused ettevõtted või ka pered või leibkonnad, aga peamiselt ikka ettevõtted, saavad krediiti, saavad laenusid vaid väga kõrgete intressidega, eriti just siis Lõuna-Euroopas võrreldes näiteks Euroopa kesksete riikidega, sellepärast leian ma, et on väga oluline, et Euroopa institutsioonid oma enesemandaadi raames teeksid tööd selle nimel, et sellest probleemist, mis meil praegu on, üle saada, ehk sellest likviidsuslõksust välja murda, eriti kesk, eriti Lõuna-Euroopas. nimetasite ka Euroopa Liitu ja võrdlesite seda Ameerika Ühendriikidega. ma arvan, et siin on kaks erinevust, mida tuleb silmas pidada seoses hindade ohjamise ja majanduse kasvuteele pöördumisega. Ameerika Ühendriikides algas kriis varem, finantskriis juba kahe tuhande seitsmendal aastal, süvenes kahe tuhande kaheksandal aastal Ameerikas, samas aga Euroopa Liidus tuli see viimane järellainetus kahe tuhande üheksandal aastal, finantskriis ja laenukriis õieti lõi kõige hullemini kahe tuhande kümnendal aastal teine erinevus on selles, et Ameerika Ühendriikides ja neid tuleb selle eest lausa kiita, nemad tegid väga kiiresti ja tõhusalt selle finantskriisi korda, lausa nagu suurest tükist lasid selle pai-, paika pärast seda, kui Lehmani, Lehman Brothers ja, ja kõik need asjad seal hukka läksid ja sellest sai edasi majanduse kasv paremini areneda. õppetund Euroopa jaoks on pigem see, et me peame finantsasjad nii ruttu korda tegema kui vähegi võimalik eh, hoolitsema pangandussüsteemi kapit-, rekapitaliseerimise eest, looma pangandusliidu ja öö, ähm, saama toime selle likviidsuslõksuga, mis meil praegu eriti äh, Lõuna-Euroopas on. suur tänu, kas härra Asmussen võiks ka vastata võimalikult kiiresti? püüan jah teha väga ruttu. kaks aspekti. esiteks, kuidas taast-, saame taastada laenu andmise. ja toetan vast, mida Olle just lõpuks ütles. Te võrdlesite meid Ameerika Ühendriikidega. ameeriklased olid kiiremad äh, ja kiiremad just selles, et nad pankade bilansid korda tegid ja suutsid rekapitaliseerida oma pangad. teatud mõttes äh, on siin Euroopa maha jäänud ja kuni me ei ole täielikku usaldust Mm, taastanud äh, pankade bilansside osas, siis laenu andmine ei saavuta sellist taset, mida me soovime, et ja ja asi peab ka olema konkreetne äh, selles osas, et ettepanekud, mis puudutavad ühtset järelevalvemehhanismi, hõlmavad ettepanekut ka, mis puudutab äh, varade kvaliteedi hindamist minu arvates see on hea võimalus, mille abil pankade bilansid ära klaarida ka siin Euroopas. ja kui me räägime krediidi andmisest VKE-dele eriti euroalal, osades euroala äh, riikides on see selgelt probleemiks ning me uurime avatud meelega oma keskpangas Äh, seda, mida me oma mandaadi raames saame siin ära teha, eriti mis puudutab likviidsusabi pankadele. ma arvan, et selles vallas me oleme päris palju ära teinud. ja, ja alati on nii, et likviidsus ju ei ei ole põhjus, miks pangad ei anna laenu. küsimus on pigem selles, et puudub kapital äh, või eh, kardetakse riske võtta, sellepärast ei anta laene. Need kaks elementi, kapital ja eh, valmidus mitte mitte laene anda, riskikartus, just need on need põhjused, aga me teeme kõik selleks, mis meie oma mandaadi raames saame teha, sellepärast et te panite eh, küsimusega naelapea pihta, eh, see puudutab väga paljusid riike praeguses euroalas. tänan, härra Asmussen ja nüüd äh, proua Kratsa Rahvapartei poolt saab järgmisena sõna. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ήθελα να απευθύνομαι και στα δύο θεσμικά όργανα και η ερώτησή μου σχετίζεται... Σωρέτα pöörduksin mõlema institutsiooni poole. minu küsimus on seotud äh, sellega, millest me just rääkisime, likviidsus ja pankade võimekus reaalmajandust aidata. hetkel näeme me, et äh, majanduskriis mõjutab neid panku ja tihtipeale on Küprose puhul äh, puudunud mõistust me ei võtnud arvesse neid nõrkusi, mis tegelikult juba olid teada. nüüd tulen tagasi pankade olukorra spetsiifika juurde. ning sidemete juurde nende kohustustega. Basel kolme all tehti hiljuti uuring pangale HSBC ja selgus, et kolm koma viis miljardit eurot uut kapitali äh, oleks vajalik selleks, et kompenseerida äh, nende bailoutide poolt äh, põhjustatud kahju. ma ei tea, kas te olete need arvud kätte saanud, ma ei tea, mis te arvate nendest arvudest, aga tahaksin teie arvamust siiski kuulda. teiseks, kas te arvate, et äh, meie pangad suudavad käituda vastavalt nendele Basel kolm nõuetele? kas te ei karda, et see tabab meie panku ja siis on ka mõjud omavahendite direktiivilt, et eh, pangad ei suuda vastata turunõuetele? ma arvan, et selle küsimuse laiem osa on ilmselt suunatud eh, Jörg Asmussenile. mina tahaksin viidata sellele osale, kus te äh, rääkisite vajadusest äh, tagada likviidsus ning mõjust äh, reaalmajandusele ning kasutan seda võimalust rõhutada, kuivõrd oluline on pankade restruktureerimine, rekapitaliseerimine nende pankadega, kes on Kreeka programmis ja seetõttu on oluline, et laenud jällegi hakkaksid liikuma, sest et laenamine on äärmiselt oluline reaalmajandusele ning majanduskasvule. ja siin kontekstis on ka väga selge side Küprosega, sest nagu te teate, siis äh, kolme suurema Küprose panga Kreeka harud ähm, müüdi kolmel põhjusel. esiteks, äh, see müük oli võtmepanustaja, et vähendada Küprose pankade suurust äh, ning äh, lõhkuda see nakkuse kanal Küprose ja Kreeka vahel. teiseks, arvestades üleüldist olukorda Küprosel, kardeti, et Kreeka hoiustajad äh, võivad viia oma raha mujale ning sellepärast äh, Küprose pankade jaoks nende Kreeka harude müük, äh, isegi kui see oli kulukas, oli siiski vähem kulukas kui nende säilitamine Äh, kui oli oht, et nad lagunevad, sest et raha viiakse minema ja kolmas põhjus, äh, need suured raskused, mis olid Kreeka haludel, või, võisid seada ohtu usalduse taastatud Kreeka pangandussektori vastu, mis nüüd on jällegi taastamas hoiuseid pärast kahte väga sügavat langusaastat äh, ja see on äärmiselt oluline pangandussüsteemi töötamise huvides. nii et äh, algusest peale julgustas Kroka Troika, Kreeka ja Küprose osapooli eh, nende harude osas läbi rääkima ja Troika käitus siin vahendajana ning eh, märtsi lõpus allkirjastati müügileping vist kahekümne kuuendal märtsil. härra Asmussen, palun. aitäh, Progratsa, mis puudutab teie esimest küsimust, siis äh, ma ei ole päris kindel, millisele uuringule te viitasite, kust tuli see kolm koma kolm miljardit eurot. nii et äh, teeksin ettepaneku, et me äh, selgitame selle välja ja siis pöördun teie poole tagasi kirjaliku vastusega. teine ja üldisem, Basel kolm oleme täiesti veendunud, et Basel kolm on äh, finantssektori äh, reformi südames ja see on äh, äh seotud ka usaldusega panga bilansside vastu. niisiis on selge vajadus äh, rohkema ja parema kvaliteediga äh, kapitali järele. ja kui ma täiesti õigesti aru sain, siis äh, küsisite te, et äh, kas me oleme nõudnud pankadelt liiga paljut. ma arvan, et andmetega on võimalik näidata, et aasta kaks tuhat kaheksa ja eelmise aasta lõpust eh, on keskmiselt kapitali olukord eh, Euroopa para-, pankades paranenud, aga samal ajal näeme me, et eh, kapitalipuhvrid on äärmiselt ebavõrdselt jaotunud Euroopa pankade vahel ja see tekitab küsimusi eh, investoritel ja see võib ka takistada eh, laenamise eh, uut hoogu ja me peaks, peaksime hoolikalt tasakaalustama need eh, kõrgemad kapitalivajadused, mis on vajalikud finantsstabiilsuse taastamiseks, samal ajal aga pangad peaksid eh, olema võimelised tegema seda, mis on nende peamiseks ülesandeks, andma krediiti majandusele. see on keeruline tasakaal, aga Basel kolmega, eriti just need, just need viimased muudatusettepanekud, mida ma olen näinud kapitalinõuete osas laenamiseks VKE-dele, see Basel kolm kindlasti tegeleb sellega, et see tasakaal taastada. aitäh! Rasmussen. kaks küsimust, kõigepealt härra Simon ja siis mina ise. Äh, teen ettepaneku, et esitame need küsimused järjest ja siis te saate mõlemale korraga vastata. palun, härra Simon. aitäh. olin Kreen, härra Rasmussen, olen teile mõlemale väga tänulik selle eest, et te rääkisite pangandusliidu lõpuleviimisest kui millestki sellisest, mis on keskseks elemendiks äh, lähitulevikku silmas pidades. üks asi häiris mind, mina olen hoiuste tagamise raportöör, te rääkisite äh, resol-, kriisihaldusseadusandlusest. pangandusliit koosneb kolmest osast. üks osa on äh, hoiuste kindlustamine. ma ei taha rääkida sellest rahastust, hoiuste kindlustamise rahastust, aga komisjon on rääkinud ettepanekust äh, ja kui me räägime sellest summast, mis sellisesse rahastusse peaks minema, ja ajast, mille jooksul selline rahastu koostatakse, siis komisjon ja parlament ei näe siin äh, mingisuguseid erisusi, me oleme äh, sisu osas täiesti ühel meelel. komisjoni ettepanekut äh, parlament muutis veidi esimesel lugemisel kaheksakümmend protsenti hääletas selle poolt, aga nõukogu on seda blokeerinud erinevatel põhjustel kaasa arvatud ka see küsimus, et kui stabiilne peaks selline rahastu olema, kui palju seal peaks olema raha ning milline struktuur tal peaks olema. mina leian, et kui Troika leiab, et tuleviku pangandusliit on tõeline väljavaade, siis me peame ütleme nõukogule väga selgelt, et mis puudutab edasiminekut selle rahastu osas, mis puudutab raha, mis sinna rahastusse läheb, siis äh, peame vaatama, kuidas see liikmesriikide puhul üles on ehitatud ning me peame rääkima ka selle stabiilsuse saavutamise kiirusest. aitäh, härra Siimon. minu küsimus on ainult härra Asmussenile. olen teiega nõus, komisjonilt on vaja ühtset järelevalve, valvajat ning äh, kriisilahendusmehhanismi ning me peaksime töötama äh, reformide ning äh, konsolidatsiooni nimel, aga nii kaua, kuni finantsturud on fragmenteeritud, ei ole millelgi sellisel mõju sellele, et laenud läheksid jälle perekondadele ja VKE-dele. härra Asmusten, te rääkisite usaldusest ja ma olen teiega nõus, aga me peame olema teadlikud sellest, et mis, see, mis juhtus Küprosel, mõjub halvasti usaldusele ning muudab taastumise isegi keerukamaks. eriti, mis puudutab just reaalmajandust. langevad intressimäärad on muidugi hea uudis, aga kahtlen veidi eh, selles, milline on selle mõju reaalmajandusele just sellepärast, et eh, turud on fragmenteeritud, nagu ma ütlesin. leian, et see, mis Küprosel on aset leidnud, eh, muudab äh, siiski turud veel fragmenteeritumaks. kas äh, Euroopa Keskpangal on mingisugune konkreetne plaan, kuidas seda mõju muuta ning äh, saavutada see, et laenud hakkaksid jälle minema VKE-dele? ja kuna te olete juba siin, siis paluksin, et te kommenteeritaks, kommenteeriksite ka täna Kreeka pressis, Saksa pressis ilmu-, no uudiseid. nii et kas te palun vastaksite siin? Äh, kõigepealt härra Rein ja siis härra Asmussen. aitäh! suur osa teie kahest küsimusest oli suunatud Keskpangale ja ilmselt Jörg nendele siis ka vastab. mis puudutab äh, härra Siimoni kommentaari, siis olen teiega nõus, me peame liikuma edasi kogu selle pangandusliidu kontseptsiooniga ning äh, selle valmis saama. ma arvan, et me mõistame siin teineteist hästi ning oleme nõus omavahel. minu kolleeg ja sõber härra Barnier töötab ühtse kriisilahendusmehhanismi äh, kallal ning eh, teeme seadusandliku ettepaneku enne suvevaheaega. ja siis hiljem, pärast väga põhjalikke ettevalmistusi, teeme me ettepaneku ka ühtseks eh, hoiuste garantii, hoiuste tagamise skeemiks. ja see on rohkem siiski nagu uudis homse jaoks, mitte kohese tänase jaoks. aga Pangandusliidu kontseptsioon on oluline, me oleme, saame Ameerika Ühendriikidest õppida seda, et tuhat üheksasada kolmkümmend neli äh, see äh, keskne süsteem on olnud väga oluline laenugarantiide osas, seal on aidanud vältida panganduskriisi ning äh, meil on vaja samuti keskpanka, kes oleks viimase etapi laenaja, et vältida finantskriisi. mis puudutab juhataja märkusi, siis need olid ilmselt enamikus suunatud härra Asmussenile. aga kuna see minu viimane märkus, siis ütlen, et tõesti on äärmiselt oluline pidada sellist avatud arvamuste vahetust, sisulist arvamuste vahetust. olen valmis sellega jätkama ning äh, uurime koos, äh, mida saab õppida hiljutistest kogemustest ning teeme siis ka järeldused, eriti just selles osas, kuidas me saame parandada Eurotsooni majandusjuhtimist edasi. aitäh, härra volinik, härra Asmussen, palun. aitäh kõigepealt vastuseks härra Siimoni küsimusele. ma olen teadlik sellest äh, jätkuvast debatist komisjoni ettepaneku üle. see on olnud nüüd laual juba päris tükk aega. olen äh, olnud tunnistajaks reaale debattidele nõukogus ja ma arvan, et me oleme omalt poolt olnud alati toetaval seisukohal. et see element, mis on seotud äh, laenu tagamise, äh, mis on seotud hoiuste tagamise süsteemiga, et see läheb jõusse päris varsti ja siis see, äh, nagu Oliver ütles, siis see on tulevikukava pikemas perspektiivis, et meil oleks üks hoiuste tagamise süsteem pangandusliidu osana. ja me oleme Eh, Keskpanga poolt alati öelnud, et me tahame, et kõik eh, pangandusliidu elemendid oleks paigas. Eh, jah, see hoiuste tagamissüsteem on kõige pika pers-, perspektiivilisem element, aga me peame siis ka vaatama ka laiemat pilti. nüüd juhataja poolt esitatud küsimused. tõsi on, et finantsturud on endiselt Europiirkonnas killustunud ning see loomulikult äh, takistab ka meie majanduspoliitika ülevõtmist, eriti just äh, standardinstrumentide puhul nagu intressimäär. aga näeme ka, et pärast äh, eelmise aasta suve on see killustatus veidi vähenenud. see endiselt eksisteerib, on endiselt murettekitav, aga rida tegevusi, mida liikmesriigid on ette võtnud, mida institutsioonid on ette võtnud, mida Keskpank on ette võtnud, on võimaldanud selle, et äh, see killustatus on veidi väiksem ja seda saab mõõta äh, äh, näiteks mõnedes riikides väga asjakohaste target kaks tasakaaludega, need, nad näitavad seda, kui killustatud on finantsturud ja kui me vaatame Target kaks tasakaalusid ja seal seda, kus nad praegu on ja kus nad olid oma tipus eelmise aasta augustis, siis nad on äh, vähenenud umbes kakskümmend protsenti, nii et me oleme endiselt üsna kaugel normaalolukorrast, aga on näha mõningat paranemist. Äh, on asjad, mida meie saame teha, et killustatusega tegeleda, aga enamik asju on, sõltub valitsustest kuidas äh, äh, taastada äh, tarbijate ja investorite usaldus pangabilansside vastu. aga meil on suur hulk mittestandardseid meetmeid, mida Euroopa Keskpank on viimaste aastate jooksul rakendanud me oleme, need on mittestandardsed meetmed just sellepärast, et nad et nad ulatuksid sellistesse valuutaliidu osadesse, kus süsteem on piiratud just selle killustuse tõttu. me oleme arendanud välja terve hulga uusi instrumente. teame, et osad nendest seati osades Euroopa Liidu osades kohtades küsimuse alla, aga meil on eesmärgiks siiski saavutada rahanduspoliitika, mis jõuaks majapidamiste ja ettevõteteni ka siin killustatud olukorras vaatame seda, te viitasite täna hommikusele artiklile, ilmselt Divelti artiklile. see on osa käimasolevast tööst. me vaatame, kuidas tagada laenud VKE-dele, arutasime seda juba täna hommikul. siin me vaatame avatult kõiki asju, mida me saame teha oma mandaadi ulatuses ja see sõltub sellest, kuidas näiteks äh, varadega tagatud äh, turg, eriti just VKD puhul, kuidas seda, seda võiks äh, arendada Euroopa üleselt. aga igal juhul kõik, kõik see on osa VKI e laenude debatist. suur aitäh volinik Reinile ja härra Asmussenile oleme jõudnud debatiga lõpule äh, ja aitäh ka tõlkidele, kes jäid veidi kauemaks. Äh, järgmine kohtumine toimub kahekümnendal mail Strasbourgis, aitäh! komisjoni koosolek on lõppenud.